afternoon. The next item on the agenda is question time to the Council. Uh, and we will take the questions tabled to the Council. nüüd siis küsimused nõukogule. esimene küsimus täna õhtul, selle on esitanud härra Papa-Nikolau. puudutab koostööd Euroopa Liidu ja Türgi vahel ebaseadusliku sisserände küsimuses. Teil on sõna, härra minister. suur tänu, proua president. daamid ja härrad. nagu te teate, koostöö tõhustamine kolmandate riikidega transiidiriikidega rände kontekstis on Euroopa Liidu jaoks esmatähtis võitluses ebaseadusliku sisserändega. üks suurtest muudatustest ja üks suurtest edusammudest meie jaoks pärast immigratsiooni ja asüülipakti äh, kõnelejad katkestatakse. Your answer, perhaps you could listen. võib-olla te, kas kas teil on kuul-, kas te nüüd, nüüd on teile, kuulete tõlget? ei, te ei kuule midagi. Inglise keelega on kõik korras, kas, kas kellelgi on veel probleeme suulise tõlkega? võib-olla kuulate mõne teise koha peal kõrva, teiste kõrvaklappidega, jah? mul on väga kahju. härra minister, võib-olla alustate uuesti? et, et teie vastust oleks võimalik algusest peale uuesti kuulda. suur tänu. nagu öeldud, proua president, koostöö riikidega, mis on sisserände päritolumaadeks, on uue rändepoliitika keskmes alates aastast kaks tuhat neli. enne seda meil praktiliselt äh, sisserändepoliitikat Euroopa Liidus polnudki. pärast Hampton Courti tippkohtumist aastal kaks tuhat neli võttis poliitika kuju ja pärast seda alustasime me ka koostööd transiidi ja päritoluriikidega. kõik see on kirjas äh, sisserände ja asüüli paktis. tuletaksin meelde ka detsembrikuise ülemkogu järeldused aastast kaks tuhat üheksa, seal äh, tuntakse heameelt äh, läb-, läbirääkimiste alguse üle Türgiga, tagasivõtmise küsimus on üks positiivsetest edusammudest. Kopenhaageni programmis teisalt rõhutatakse vajadust äh, reageerida ebaseaduslikule sisserändele. Stockholmi programmis ja ülemkogu järeldustes detsembrist kaks tuhat üheksa räägitakse sellest, et äh, Türgiga tuleb isikute tagasivõtmise leping sõlmida võimalikult kiiresti ja samas tuleb ellu rakendada juba olemasolevad kahepoolsed kokkulepped viimasel läbirääkimiste voorul äh, räägiti isikute tagasivõtmisest üheksateistkümnendal veebruaril Ankaras. nõukogu toetab jätkuvalt komisjoni selleks, et need läbirääkimised võiksid lõppeda positiivselt. Frontex omalt poolt teeb koostööd Türgiga aastast kaks tuhat seitse samuti tuleb täpsustada, et Frontexi ja Türgi vahelise lepingu osas peetavad läbirääkimised on lõpule jõudmas. meie huvi on infovahetus, riskianalüüs, ühisoperatsioonid selline oleks raamistik, mis iseloomustab meie operatiivkoostööd Frontexi ja Türgi ametivõimude vahel. loodetavasti läbirääkimised jõuavad lõpule võimalikult kiiresti ja võima-, ja võimalikult positiivselt. liikmesriike teavitatakse edusammudest läbirääkimistel täna. Äh, härra Papa-Nikolo, teil on kindlasti täiendav küsimus mikrofon. mikrofon ei ole sisse lülitatud. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Θα ήθελα να συνεχίσω... Suur tänu teie vastuse eest. Lisaksin kaks märkust kõigepealt. Täna homme äh, leiavad Kreeka parlamendis aset äh, hääletus äh, eelnõu üle, mille esitas Kreeka valitsus ja mille eesmärgiks on paindlikum Kreeka kodakondsuse saamine. Kreekast saab seega veelgi atraktiivsem sisserändemaa. kui kui ebaseaduslikel sisserändajatel on lihtsam oma olukorda seaduslikuks muuta, siis tuleb neid sinna järjest rohkem. kuulsime ka veebruaris, et Frontex on loonud Pireuse sektsiooni selleks, et Egeuse mere üle järelevalvet äh, tõhustada. kas teil on ajakava teada selle kohta? suur tänu, härra minister. jah, suur tänu, proua president. ma ei oska teile öelda täpselt, milline on ajakava, sest läbirääkimised on alles käimas poliitiline tahe on igal juhul olemas. kuupäev, mida te mainisite. Kreeka osas, see näitab seda, et on vajalik võidelda ebaseadusliku sisserändega ja teha seda veel tõhusamalt läbi tagasivõtmise lepingu me peaksime toetama neid kõnelusi, mida peab komisjon ja peaksin teile ka meelde tuletama, et enne eelmise aasta lõppu toimus minister Pilstromi visiit äh, Rootsi istumise ajal ning samuti käis volinik Barrot Türgis, mõlemad siis viiendal novembril ja sellele järgnesid äh, kontaktid äh, komisjoni, millele aluse pannud komisjon ja millega tegeles edasi uus komisjon. proua Valms-, Malmström on väga hästi kursis Stockholmi programmiga. ta osales ise selle koostamises, nii et äh, ma olen optimistlik. kuupäevad, millest te rääkisite on realistlikud ja me võime äh, Türgiga saavutada tõhustatud tagasivõtmise lepingu. praegu hetkel ma kahjuks ajakava teile teatada ei saa. kuid võin kinnitada eesistuja maa kindlat tahet ja komisjoni kindlat tahet äh, sõlmida see leping mitte ainult Türgi, vaid ka teiste riikidega, mis on päritolu- või transiitriigid illegaalse sisserände kontekstis. ja ma tahaksin ka rõhutada, et Frontexi kokkulepped Türgiga antud juhul viiakse läbi otseselt Frontexiga, need on väga tehnilised ja operatiivse sisuga kõnelused. nõukogu institutsioonina ei ole küll kaasatud nendesse läbirääkimistesse, kuid teda teavitatakse ja komi- ja nõukogu teavitab omakorda teisi liikmesriike, kaasa arvatud Kreekat, mis on ka normaalne. suur tänu, mul on täiendav lisaküsimus. suur tänu, proua president, härra minister, te ütlesite, et kõnelused toimuvad Frontexi ja Türgi vahel ning et nõukogud ja, nõukogu ja komisjoni teavitatakse nendest, mina tahaksin, et mind teavitataks, kas alus nendele läbirääkimistele Frontexi ja Türgi vahel on äh, Kreeka ja Türgi piiride austamine. ma räägin Türgi välispiirist, kas äh, sellest peetakse kinni? sest selles võib kahelda. ja küsimus on, kas Türgi seab sisse äh, tingimusi lepingu saavutamiseks? härra Helmer, tahaksin õnnitleda ministrit tema suurepärase vastuse eest ja suurepärase töö eest, mida Euroopa teeb selleks, et kaitsta sisserändajate õigusi, mina kardan, et mõnikord ei täida me oma kodanike õigusi, kui nad liiguvad ühest riigist teise. pean silmas East Midlandi valijaid, kes oma pensioni äh, säästud on kulutanud majaostuks Hispaanias ja olles seal siis elanud paar-kolm aastat, on täheldanud, et buldooresid on, buldooserid on neil ukse taga ning omandiõigus, leping, nende lepingu õigusest ei peeta kinni Hispaania kohtutes ja Hispaania ametivõimude poolt ja mul oleks väga hea meel, kui härra minister selgitaks meile, miks see nii on ja mida Hispaania kavatseb teha selleks, et see probleem lahendada Euroopa kodanike jaoks tema koduriigis suur tänu, härra Helmer, küsimus puudutas Euroopa Liitu ja Türgit, kuid ma jätan selle ministri otsustada, kuidas vastata. suur aitäh. lugupeetud president, mis puudutab Kreeka küsimust, siis äh, on iseenesestmõistetav, et Euroopa Liidu piiridest tuleb kinni pidada kokkuleppe eesmärk ongi see piiridest kinnipidamine. me võime näiteks kolmanda riigiga sõlmida leppe seadusliku rände ning tagasivõtmise kohta ja seda juhul, kui just tagasivõtmisele pööratakse suurt tähelepanu, sellepärast et see on Euroopa rände- ning varjupaigapakti alus. see aitab kaasa Euroopa piiride tugevdamisele, see on selle mõju. mõningatel juhtudel ei ole piisavalt koostööd kolmandate riikidega, sellepärast et tagasivõtuleppeid ei ole sellisel juhul piirid eh, nõrgestuvad ning eh, seetõttu meil ongi neid eh, tagasijõuduleppeid vaja. see puudutab samuti Kreekat. nüüd, mis puudutab küsimust seoses Briti kodanikega, kes on Hispaanias investeerinud oma säästud. jah, kuulake, mina esindasin Hispaaniat riigina, ning äh, ma ei esinda tema juriidilises äh, suhteid äh, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikega, kellel on seal omand. see küsimus tuleb otsustada Hispaanias kohtutes. mina esindan siin nõukogu, nii et ma ei võtaks sõna ühe liikmesriigi nimel. suur aitäh! proua Harkin, järgmine küsimus ja see puudutab äh, koduvägivalda, palun. Bueno. suur aitäh. Euroopa Liidu Hispaania eesistuja ja see on ka teada, on teinud koduvägivalla vastasest võitlusest ühe oma prioriteedi. me tahame seeläbi tagada Euroopa Liidus meeste ja naiste võrdsuse. kahjuks viiekümne aasta jooksul pärast Euroopa Liidu loomist ei ole veel nii kaugele jõutud. üheks Euroopa nii ka teiste maailma ühiskondade puuduseks ongi vägivald vägivald äh, naiste vastu ning selle vastu tuleb võidelda. üheks Hispaania eesistuja eesmärgiks äh, on just nimelt see võitlus. see on väga tähtis ka kogu Euroopa jaoks. kuna tegemist on Euroopa-ülese probleemiga, siis äh, sellisel juhul on meil vaja ka Euroopa-üleste strateegiat, et selle vastu võidelda. ja seda Hispaania eesistuja on oma programmis ka ütelnud. Hispaania eesistuja ja teised eesistujad triost äh, samuti Ungari ja Belgia. nii et me oleme, tunneme head meelt selle üle, et Euroopa Parlament on alati väga aktiivset rolli mänginud neis küsimustes ning on korduvalt äh, esitanud ülekutse võitlemaks koduvägivalla vastu ja seda ka eelmise aasta novembri resolutsioonis, kus parlament nõudis komisjonilt, et töötataks välja üldine direktiiv, kus, mis sisaldaks meetmeid, mille abil saab ennetada igat liiki vägivalda ja parlament pöördus samuti liikmesriikide poole ja palus äh, parandada statistika kogumist äh, naiste vastu suunatud vägivalla osas ja sellest on saanud tõesti meie jaoks väga tähtis küsimus, samuti on nõutud äh, vaatluskeskuse loomist. EBSCO nõukogu, mis sellesuunalised järeldused äh, ka vastu võttis kaheksandal märtsil naistepäeval, siis loodetavasti suudab luua selle vaatluskeskuse ning tagada seeläbi parema kaitse vägivalla vastu. me loodame seega, et see töö jõuab lõpule enne Hispaania eesistumise aega. Thank you, minister Anna. proua Haaken, suur tänu, härra minister, ma tahaksin avaldada tunnustust Hispaania eesistujale, et te soolise diskrimineerimisel põhineva vägivalla esile tõstsite, sageli see teema var-, vaikitakse maha, sellepärast et see vägivald leiab aset suletud uste taga kodudes, meil on kindlasti vaja teadlikkuse tõstmist üle kogu Euroopa Liidu. Te rääkisite Euroopa Parlamendi eelmise aasta resolutsioonist ja ühe, ühe asjana selles resolutsioonis nõudsime me, et moodustatakse tugev õiguslik alus selles valdkonnas, nii et ma toetan väga seda, et nõukogu võtaks vastu direktiivi selleks, et soolistel alustel vägivald lõpetada. palun, härra minister eh,. Senora Harkin, senora presidenta. lugupeetud president, proua Haaken, Lissaboni lepe, nagu te teate Äh, muudab ka meie äh, õiguslikku olukorda, see muudab äh, pisut meie direktiivide ja määruste vastuvõtmist. nüüd kuulub ühenduse pädevusse ja ka kolm erinevat, varem kolm erinevat sammast Need äh, kõik erinevad kolm valdkonda on nüüd siis üheks sambaks ühendatud, üheks õiguslikuks kogumiks ja see tähendab seda, et ka välispoliitika valdkonnas ja ka justiitsküsimustes, tsiviilkoostöö valdkonnas, justiits vallas ja kuritegeliku õiguse vallas saab rakendada ühenduse meetodit, mis tähendab seda, et komisjon saab tegutseda aktiivsemalt ja ka Euroopa Parlamendi roll on suurem ja loomulikult ka Euroopa Kohtu roll Luksemburgis on suurem. mis puudutab koostööd kriminaalasjades, siis on veel üks võimalus et äh, Euroopa Liidu valitsuste algatusel saab võtta vastu ka äh, uusi algatusi ja seda ongi toimunud, see ongi äh, olnud selle direktiivi alguseks, mitmed valitsused esitasid direktiivi ettepaneku, tegemist on kaasotsustamise valdkonda kuuluva ettepanekuga, mis praegu on ettevalmistamisel. me töötame direktiivi kallal ja ja see on algatus, mida saavad teha valitsused, sellest saab äh, korralik äh, õiguslik äh, alus kriminaalasjade valdkonnas. me üritame sellega juurida välja vägivalda. kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peetakse vägivalda kuritegevuseks ja me üritame kaitsta vägivalla ohvreid ja kriminaalkoostöö raames üritame me siis ka seda liiki vägivallaga tegeleda. me üritamegi seda teha siis selle õigusliku dokumendi abil, mida ka teie saate hinnata omal ajal tegemist on äh, algatusega, mida on soovinud miljonid äh, kodanikud, miljonid äh, naised kogu Euroopas, nad tahavad, et neil oleks selline kaitse ja nagu teiegi ütlesite, see teema tuleks suletud koduuste tagant välja tuua, avalikkuse tähelepanu keskmesse ja seda me üritamegi teha kaheteistkümne Euroopa Liidu liikmesriigi valitsuse abiga. mul on mitmeid täiendavaid küsimusi, kõigepealt äh, härra Martin ja siis äh, härra Möltser. kõigepealt härra Martin, palun. suur tänu, proua president. proua Harkin, ma tahaksin äh, proua Harkiniga liituda ja avaldada tunnustust Hispaania eesistujale, et naistevastane vägivald on tõstetud prioriteetide hulka. kas eesistuja kavatseb ka kahekümne sajandi, kahekümne aastast kogemust arvesse võtta. Edinburgh linnanõukogu võttis vastu oma kampaania, kasutades sotsiaalfondi raha ja jõudis järeldusele, et tuleb terviklikku lähenemist rakendada, on vaja kõigepealt kaasata infopoliitika, äh, elamumajandus ja teisedki valdkonnad. me oleme ja kas nõukogu kavatseb ka selle projekti kogemusi arvesse võtta? Äh, ja nüüd härra Möltser. härra minister, te viitasite sellele küll põgusalt ja ütlesite, et vägivalda ei rakendata mitte ainult naiste suhtes, vaid ka laste suhtes. või ähm, tegelikult võib vägivalda olla seotud ka vanurite hooldusega. kas teised äh, koduvägivalla liigid on ka Euroopa vaatluskeskusega hõlmatud? suur tänu, minister, kui olete valmis, siis äh, on teil sõna vastusteks. Bien, pues eh, señor Martin. Äh, härra Martin loomulikult äh, meie algatus põhineb äh, filosoofial äh, ja meie algatust loomulikult toetab ka Euroopa Parlament, aga igal juhul me üritame lähtuda sellest, et me peame rakendama kõige tõhusamaid meetmeid soolistel alustel rakendatud vägivalla vastu võitlemises ja ainukene Äh, õige lähenemine on äh, nulltolerants soolistel alustel rakendatud vägivalda või naistevastane vägivald on olnud seotud meie ühiskonna sotsiaalsete struktuuridega ja seetõttu ongi meil vaja sellist terviklikku lähenemist, holistlikku lähenemist ka soolise vägivalla vastases võitluses. vastasel korral pole meie võitlus tõhus. ja seda iseäranis seetõttu, et sellist vägivallavormi on äärmiselt raske välja juurida. ja seetõttu hoolimata sellest, et on tehtud mitmeid pingitusi ja, ja et liikmesriigid on teinud edusamme selles valdkonnas, peame me endiselt tõdema, et meie ühiskondades endiselt eksisteerib see nuhtlus. ja väga see, sageli on põhjuseks see, et väga vähesed vägivallajuhtumid jõuavad üldsegi politseini ning seetõttu veel võib rõhutada, et terviklik lähenemine on ainus võimalus, me peame kasutama kõiki õiguslikke tööriistu, mis on meie käsutuses, ja ka muid tööriistu, me peame kõigepealt, me peame tõstma ka teadlikkust, kasutades meediat ja rakendades ka oma haridussüsteeme, kõik, kõik see on üks osa sellest terviklikust lähenemist ja seetõttu ma viitasin EBSCO nõukogule esmaspäeval äh, me püüamegi äh, liikuda selle tervikliku lähenemise suunas äh, ja eesmärgiks on soolise vägivalla täielik väljajuurimine. ja mis puudutab teise kolleegi küsimust vanurite ja laste vastu suunatud vägivalla kohta, siis loomulikult pole vähimatki kahtlust, et võib vastata sellele küsimusele jaatavalt vägivalda rakendatakse igasuguste haavatavate ühiskonnagruppide vastu ja loomulikult äh, on meil, jäävad ellu tugevamad ja, ja vägivallas sageli satuvad ohvriks just nimelt äh, haavatavamad äh, isikud ja vägivalla kasutaja on tegelikult tõeline argpüks ja sageli ohvriks, nagu öeldud, satub kas naine, vanur või laps. nõukogu ja Euroopa Parlament äh, kutsusid komisjoni üles kaaluma ka Euroopa laste, noorte ja naistevastase vägivalla aastat välja kuulutama Daphne kolmes äh, programmis äh, on äh, väga hästi välja tulnud see, et see programm hõlmab kõiki haavatavaid ühiskonnagruppe, sealhulgas ka vanurid ja lapsed. suur tänu ja nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde. järgmise küsimuse esitaja on härra Posselt ja see küsimus käsitleb Donau strateegiat aitäh härra posselt! donau strateegia on miski, mis on ka eesistujate kolmiku programmis. kolmik on siis Hispaania, Belgia ja Ungari. ning äh, äh, see algatus äh, puudutab eelkõige just Donaut. kolm riiki on võtnud siis vastu otsuse strateegia välja kujundada. eelmise aasta juuni ülemkogu pöördus komisjoni poole selleks, et komisjon töötakse selle aasta vältel välja oma strateegia, nii et me ootame komisjoni poolset ettepanekut. komisjon on algatanud äh, üldise konsultatsiooni, mis kestab äh, kuni märtsikuuni ning selle järel komisjon tutvub konsultatsiooni tulemustega ning seejärel töötab välja oma strateegia ning tutvustab seda ja see peaks vastu võetama selle aasta detsembris ametlikult. nii me loodame. tegemist on siis äh, komisjoni ametliku ettepanekuga. oodakem ära komisjoni avaldus ja siis. ma tahaksin täpsustada, et, et toimunud on üks väga oluline koosolek, mille raames pandi paika teatud äh, raamistik. kahekümne viiendal veebruaril Budapestis toimus see koosolek ning Ungari, Austria, Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Sloveenia, Slovakkia valitsused olid kohal sellel koosolekul ning seal jõuti väga oluliste järeldusteni. ning äh, kõige olulisemad punktid neist järeldustest kindlasti saavad olema ka tulevases äh, toona strateegias. eesmärgiks on koondada nende erinevate riikide jõupingutused ning seda teha siis Euroopa nii-öelda vihmavarju all. samas tuleb muidugi äh, võimalikult objektiivselt kasutada siin ära ka Euroopa rahastusvahendeid. me peame tagama selle piirkonna majandusliku ning äh, turismi arengu. nii et nagu ma ütlesin, oodakem ära komisjoni ettepanek ja sellega tuleb siis komisjon välja, kui konsultatsioon on läbi ning seejärel nõukogu kujundab välja ka oma seisukoha, aitäh. härra Pussalt, teil on lisaküsimus. aitäh, härra minister, niivõrd detailse vastuse eest, üks väike lisaküsimus. toona strateegia puhul, milline on selle seos kultuuri ning transpordisektoriga, ma leian, et see on eriti oluline just piiriülese koostöö seisukohalt. ja ma tahaksin teada, kas on juba välja kujundatud lõplik nimekiri riikidest, kes on kaasatud või see otsus on alles valmimas. Euroopa Parlament on teatud äh, riikide ringi laiendamise välja pakkunud. härra minister, palun. Äh, riikide nimekiri, jah see ei ole nüüd nõukogu otsustada. ma mainisin mõningaid valitsusi, mis on huvitatud selle strateegia väljatöötamisest, nii et oodakem. oodakem komisjoni poolne, poolset avaldust. Need riigid, mida ma äsja mainisin, leiavad, et kõnealune strateegia peab olema teedjuhtivaks strateegiaks Euroopa Liidus komisjon peab hõlbustama koostööd Donau eh, piirkonnas. ma viitasin kahekümne viienda veebruari koosolekule samuti. ja miks? nimelt seetõttu, et sellel koosolekul täpsustati, et see strateegia on mõeldud selleks, et parandada turvalisust ning selle piirkonna jõukust ning nende riikide jõukust, kes selles, kes Donau kallastel on tegemist on äh, kohaliku ning riikideülese koostööga. on äh, teatud äh, strateegilisi eesmärke, mis on ette nähtud selle poliitika raames, energia nagu näiteks keskkonnakaitse, transpordi infrastruktuurid, innovatsioon, kultuuriline ja kunstiline tegevus, jätkusuutlik majandusareng, turism, toiduainetega varustatuse turvalisus VKE-de koostöö, teadus- ja arendustegevus, ränne, sport, töö, tervishoid, sotsiaalsfäär ja muu. nii et need on siis need alused, mille põhjal dokument välja toetatakse. Te näete, mis on mängus, te näete, et dokument on tõesti väga oluline niisiis, ma mainisin jah seda dokumenti ja ma tänan teid veel küsimuse eest. ja nagu ma äsja ütlesin ja ma kordan veel kord üle, me ootame konsultatsiooni tulemusi, ootame komisjoni avaldust, kuid poliitiline tahe on olemas. niisiis, meil on ka eesistujate kolmik ning selle kolmiku sees äh, valitseb kindlasti poliitiline tahe selle toona strateegia elluviimiseks nüüd meil on siin terve rida taotlusi lisaküsimuste esitamiseks. ma pean arvesse võtma esi-, küsimuste esitamise järjekorda ning fraktsioonide vahelist tasakaalu. seega härra Rüübik ja proua Tika, kõigepealt härra Rüübik. presidentin, see kätte president. aitäh, äh, proua president, lugupeetud nõukogu. Äh, Donau on jõgi ning jõe puhul tuleb arvestada eelkõige tema puhtusega, tuleks vaadata, millised äh, puhastusseadmed on ette nähtud sellesse piirkonda, et äh, vee kvaliteeti parandada. väga oluline on, et Donau äh, joogivee kvaliteet oleks tagatud. lisaks sellele võidaks samuti luua eh, energiaturvalisuse tagamiseks keskusjõele. proua Tikau, palun. suur tänu, president. Euroopa Liidu Donau strateegia edu sõltub tegevuskavast, mis on ambitsioonikas, kus on selged projektid ja eesmärgid, mille eesmärgiks on kodanike elu parandada nendes riikides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 härra Rüübik mainis ühte eesmärkidest ja ma olen veendunud, et see kindlasti saab olema ka toona strateegias sees. ma mainisin äsja selle strateegia mõõtmeid. ja need eesmärgid on kõik väga olulised. me räägime väga paljudest erinevatest teemavaldkondadest mis puudutavad muidugi selles piirkonnas elavaid inimesi, see puudutab nende igapäevast elu, nende majandust, kultuurielu, keskkonnakaitset, loodusvarasid, sealhulgas ka vett. vesi on üks loodusvara ja see on selle piirkonna üks tähtsamaid ning äh, sellest tulenevalt ma olen veendunud, vee küsimus on ka strateegiasse haaratud. tegemist on suunistega riikide jaoks, kes peavad seda strateegiat eest vedama. ja see puudutab siis neid riike, mida ma mainisin, kes ka Budapestist kokku tulid, kes töötavad välja eesmärgid ning ka konkreetsemad selle strateegia aspektid sest see strateegia praegusel ajahetkel ei ole veel piisavalt täpne nii et äh, nagu proua saadik ka ütles, on veel liiga vara, et täpsustada, äh, millised on siis need kriteeriumid, mille alusel projektid välja valitakse, kuid ma olen veendunud, et kõik see sõltub neist eesmärkidest, mis me püstitame ja need, neid eesmärke ma juba ka mainisin. ma olen veendunud, et võib teisigi eesmärke lisada äh, energiaga kindlustatus, maapiirkondade areng, demograafia, võitlus kliimamuutuste vastu, veeteed, äh, mõju äh, turgudele kõik valdkonnad Äh, tegelikult, millele see strateegia võib lisandväärtust anda. et te näete, kuidas me peame Euroopa tasandil toimima, kuidas me peame koostööd edendama. tegemist on Euroopa koostööga, see puudutab kogu Euroopat, kõiki poliitikaid, mis on Euroopa Liidu jaoks olulised. tegemist on eesmärkidega, mis on meie tähelepanu keskmes, ma pean silmas siin eriti just ühtekuuluvust, sotsiaalne ühtekuuluvus muidugi mõista, kuid samuti ka territoriaalne ühtekuuluvus, tegemist on Lissaboni leppe uudse küljega. Te näete, et siin on tegemist uue ühtekuuluvusega, mis on tekkinud Lissaboni leppe alusel. tegemist on sellise ühtekuuluvusvormiga, mis väga hästi ühtib toonase strateegiaga. suur tänu, härra minister ja läheme nüüd edasi järgmiste küsimuste juurde küsimused neli ja viis. võtame koos härra Pupakise küsimus Euroopa sotsiaalmudeli ja vaesusevastase võitluse kohta ning härra Elwadi küsimus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta kohta. ma võin ka kinnitada, et mõlemad saavad õiguse esitada lisaküsimus. aga härra minister vastab mõlemale küsimusele koos. mrs president uh, you said two questions. Te ütlesite, et käsitleme kahte küsimust koos. jah, et härra, härra minister, tegin ettepaneku, et te vastaksite küsimusele neli ja viis korraga. Euroopa sotsiaalmudel ja võitlus vaesusega proua president eesistujamaa on nõus et tuleb tagada piisav sotsiaalkaitse tase olen oleme mõlema aut- küsimuse esitajaga nõus võitlus vaesusega on üks Euroopa sotsiaalmudeli võtmeelementidest, eriti majanduslanguse perioodil, nagu praegu. tööpuudus hetkel hinnanguliselt Euroopas viis miljonit rohkem töötut kui kriisi algul. Need, kes on sattunud vaesusesse, kannatavad võlakoormal on väga suur ja see tendents äh, arvatavasti jätkub veel teatud aja jooksul. pikaajalise tööpuuduse tagajärjeks saab olema sotsiaalne tõrjutus. kriisi sotsiaalsed tagajärjed on äh, äh troika prioriteetide seas. aasta kaks tuhat kümme on kuulutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks selleks, selles osas on meil neli eesmärki, kõigepealt äh, tun-, tunnistada inimväärikust, äh, nende rolli ühiskonnas, avalikkuse, tähtis on avalikkuse toetus kaasavamale poliitikale ning vajalik on ka, et äh, tehakse pingutusi pikemas perspektiivis, võitlemaks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. tuleksin tagasi kõige haavatavamate isikute teema juurde. Need on inimesed, kes kannatavad kõige rohkem vaesuse ja tõrjutuse all, nagu lapsed, naised, vanurid. me toetame erinevaid algatusi mida võimaldab äh, vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise alane tegevus. ja me loodame, et sellest saab üks Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegia tähtsatest aspektidest. kolmandal märtsil komisjoni poolt välja pakutud programmis on eesmärk vähendada kahekümne miljoni võrra nende inimeste arvu, kes elavad allpool vaesuspiiri, kellel on oht äh, sattuda vaesusse. ja härra Pupakis, lisaküsimus. suur tänu, härra minister, selle vastuse eest. arvestades praegust olukorda, arvestades äh, töötuse määra, mis on üle kümne protsendi nelikümmend viis protsenti töötutest on olnud ilma tööta juba üle aasta. ja me näeme, kuidas anarhiliselt äh, kujunevad välja igasugused ajutise töö vormid, see toob endaga kaasa kümme miljonit vaest töötut. me tahaksime teada, millised on aktiivsed ja poli-, ja passiivsed poliitikad, millised on kohesed meetmed, mida võetakse Euroopa tasandil selleks, et lahendada vaeste probleem, kes töötavad või on töötud ja eriti, kuidas lahendada pikaajaliste töötute probleem, sest äh, ja loomulikult jäädes siin Euroopa mudeli juurde. härra Ilvold, härra president, kas nõukogu võiks selgitada, kuidas avaliku kaasamise meetmed võitlemaks perede vaesuse vastu kajastub Äh, sotsiaalpoliitika ja Tarbijakaitse Nõukogu töös? kuidas rakendada strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend niimoodi, et selleks oleks kaasatud ka võitlus vaesuse vastu? Sí, señora presidenta. Bueno, yo... Eh... Tänan. proua president ma arvan, et tegemist on esimese korraga, kus meil on kavas väga ambitsioonikal moel võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega ja akti- ja võidelda aktiivse kaasamise eest äh,, aitamaks töötuid, pikaajalisi töötuid eriti äh,, vanureid. nii et see toob meid tagasi eelmise teema juurde, millest me just rääkisime, milleks on haavatavad isikud. Euroopa Liit majanduskriisi algul viis läbi ähm, koordineeritud äh, šokivastast võitlust, avalikke vahendeid süstiti majandusse selleks, et et käivitada automaatsed stabilisaatorid. selleks, et äh, tekiksid meetmed äh, haavatavate isikute kaitseks ja see võimaldaski inimeste olukorda pisut leevendada, kaitsta öö, äh, töö kaotanud inimesi näiteks inimesi, kellel on lühikeses perspektiivis raske tööd leida. reaktsioon Euroopa Liidu poolt oli kohene, lühiajaline, kiire. lisaks otsustas Euroopa Liit võtta vastu strateegia võitlemaks vaesusega mis kaasneb pikaajalise töötusega. ja tehes seda läbi koolituse, õppe, mis peab jätkuma, mitte lõppema töötaja nooruses. sellisel viisil, et inimese, inimene oleks tööle võetav. see kajastub ka EBSCO nõukogu järeldustes, nagu need võeti vastu sellel aastal. tegemist on Euroopa strateegiaga, mis on äh, kaasatud äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidesse vaatame ka millised järeldused teeb nõukogu kahekümnenda, kahekümne viiendal märtsil ülemkogul? kavas on kahekümne miljoni võrra vähendada nende inimeste arvu, kes on kas juba sattunud vaesusesse või kelle puhul on oht sattuda vaesusesse ning samas on kaval, kavas tõsta aktiivse rahvastiku arvu see kõik moodustab äh, koordineeritud Euroopa strateegia, sest kokkuvõttes äh, meie poliitika koordineerimine tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas ongi, ongi võtmetähtsusega. seda ütlebki Lissaboni leping, me peame koordineerima tööhõivepoliitikat ja sotsiaalpoliitikat. seda äh, kriisi kontekstis Euroopa Liit ka teeb. selleks, et praegusest olukorrast väljuda, kasutades instrumente, mis on tema käsutuses, nagu siseturg, Euroopa struktuurifondid. tänan teid! Uh, suur tänu, härra minister, ma loodan, et me ei ole asju segi ajanud siin ja segadust tekitanud kahe küsimusega, kahe küsimusele koos vastamisega. nüüd ma selgitaksin, mida me teeksime järgmiste küsimustega kuna on kaks küsimust, siis ma teeksin äh, nüüd ka kahe täiend-, kahe küsimuse kaupa. kõigepealt äh, kaks täiendavat küsimust äh, proua Ford ja proua äh, härra Kousa. kõigepealt proua Ford. suur tänu! majanduskriis on hullem mõningates liikmesriikides kui teistes ja suur tänu, et te mainisite pensionäri. mina ma olen aru saanud, et tegelikult on komisjonil võimalus struktuurifondide vahendeid tagasi hoida, kui liikmesriigid ei ole, käitu kooskõlas meie õigusaktidega. kas nõukogu on valmis, et kandma hoolt selle eest, et Aukeni raport, mille teemal me hääletasime eelmise aasta märtsis ja mis puudutab kinnisvaraomanikke Hispaanias, ja mille tõttu on sattunud vaesusesse väga paljud Euroopa pensionärid, et see, selle puhul asutakse ka tegutsema. ja nüüd siis härra Kousa. köszönöm szépen a szót. Egyetlen kérdésem van. Suur tänu, proua president, mul on ainult üks äh, küsimus on kaks äh, rühma, keda vaesus kõige raskemini on tabanud, äh, kvalifitseerimata tööjõud ehk lihttööjõud ja siis äh, puudega inimesed. kahest fondist ei ole piisanud selleks, et nende kahe rahvastikurühma probleeme lahendada ja neid aidata. minu küsimus oleks, kas nõukogu kavatseb arvesse võtta nende kahe rahvastikurühma erilisi probleeme? suur tänu, härra minister, teil on sõna. Bien, eh, la primera pregunta sobre eh, los mis puudutab esimest küsimust nii, ja see puudutab pensionäre, kellel on kinnisvara Hispaanias, see küsimus tegelikult on üsnagi hästi kooskõlas varem esitatud küsimusega, küsimusega, millele ma vastasin väga lühidalt. mu vastus saab olema seekordi sama, samasugune nagu varem. tegemist on küsimusega, kus tuleb lähtuda liikmesriigi siseõigusest ja ma pean kahjuks äh, ütlema, et me peame sellest liikmesriigi siseriiklikust õigusest lähtuma ja nõukogu esindajana ei saa ma sellele küsimusele vastata. tuleb äh, selle küsimuse puhul, tuleb äh, lähtuda õiguslikest menetluskordadest äh, seoses konkreetse liikmesriigi valitsusega, nii nagu kõikide selliste siseasjadega. mis puudutab kõige haavatavamaid rahvastikurühmi, siis äh, selles osas olen ma täiesti nõus, et tuleb erilist tähelepanu pöörata just nimelt neile kahele rühmale, millele viitas austatud parlamendiliige. seda iseäranis seetõttu et meil on üks lisaaabivahend, mida me saame kasutada, nimelt äh, Euroopa Liidu põhiõiguste harta. põhiõiguste hartas on viidatud äh, iseäranis haavatavatele äh, inimestele, kes on haavatavad siis äh, tänu oma puudele või kuuluvad vanurite hulka ja nende sotsiaalsele ja kultuurilisele elule tuleb erilist tähelepanu pöörata ja samuti tagada nende kaitse, nende inimväärikuse kaitu, kaitse, nende intellektuaalne suveräänsus ja võrdne kohtlemine Euroopa Liidus. Euroopa Liidus on välja arendatud erinevad vahendid, mis aitavad nende inimeste olukorda parandada. praegusel hetkel viiakse läbi huvitavaid uuringuid kahe tuhande seitsmenda aasta Europarameetrist lähtudes võib öelda, et äh, eurooplased leiavad, et äh, kõikidest inimrühmadest on vanurid kõige haavatavamad ja neid koheldakse halvasti ning sageli satuvad nad lausa väärkohtlemise ohvriks, äh, nende vajadusi eiratakse, praktiliselt pooled eurooplastest on sellisel arvamusel, pooled eurooplastest leiavad, et vanurid, vanureid, et ühiskond väärkohtleb vanureid. me oleme vaadanud ka, kuidas avatud koordineerimismeetodi raames saaks liikmesriikide vahel kogemusi vahetada just nimelt selles konkreetses küsimuses ja on mitmeid näiteid selle kohta, kuidas me saaksime seda teha, kuid äh, sageli on äh, tegemist äh, konkreetsete küsimuste, konkreetsete valdkondadega, mis kuuluvad liikmesriikide riigi pädevusse ja kuhu meie ei saa sekkuda, aga Euroopa Liit saab teostada järelevalvet, me ei saa poliitikat liikmesriikides küll ellu viia, kuid me saame toetada liikmesriikide poliitilisi algatusi ja anda nõu ja jälgida, mis toimub, me võib-olla loodame uut äh, murret äh, meie majanduselus äh, ja majanduskasvus, seda soovi on väljendatud ka meie valitsusjuhtide hiljutises dokumendis ning ka tulevastesse strateegiatesse tuleks ka neid rahvastiku rühmi silmas pidada, varem võib-olla pole seda tehtud, aga nüüd on meil olemas sotsiaalne pakt ja siis tuleb seda teha. lubasin veel kahe, kaks täiendavat küsimust nende sotsiaal, sotsiaalmudeli ja vaesuse kohta ja kõigepealt proua härra Atkins ja härra Hannon um,. ja mida kavatseb äh, minister, kes esitab, äh, esindab eesistujat, võtta ette vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse õhus olevate kodanike suhtes, kes äh, Hispaania ja te-, valitsuse tõttu on jäänud ilma oma kinnisvarast ja kes kannatavad äh, kaheld-, äh, kahtlus, kaheldava väärtusega planeerimispoliitika tagajärgede all. minister ei saa ignoreerida seda küsimust, äh, minister peab pöörduma Hispaania valitsuse poole ja nõudma, et valitsus astuks vajalikke samme. härra Hänan, ma tuletaksin teile meelde enne küsimuse esitamist ka meie küsimuste teemat teile. ma aiman juba, mida te kavatsete öelda suur tänu, äh, proua asepresident ja härra, suur tänu, härra minister, ma tahaksin tänada teid vastuste eest küsimustele, aga mulle valmistub äh, muret inimeste vaesuse ohtu sattumine osades äh, Hispaania terri-, osadel Hispaania territooriumitel, ma saan küll aru, et teie esindaja siin Hispaania ametivõime ja te ei ole Valencia kohaliku omavalitsuse e, esindaja, aga tegemist on inimeste tagakiusamisega, õigus, e, õigussätete eiramisega ja e, õiguse tõlgendamisega seotud probleemidega Hispaanias. me paluksime, et te viiaksite läbi, viiksite läbi uurimuse seoses selle probleemiga ja jällegi jätan ma ministri otsustada, kuidas ja kas ta soovib vastata sellistele küsimustele. suur tänu, proua president! ma ei tahaks siin kuritarvitada oma positsiooni olles eesistuja, selleks, et kaitsta mingisugust äh, valitsust või kellegi siseriiklikke õigussüsteeme, ma ei tahaks oma positsiooni nõukogu esindajana ära kasutada selliseks, äh, sellisel otstarbel, äh, sellisel juhul hakataks mind kohe kritiseerima kellegi konkreetsete riiklike huvide kaitsmises. nagu te väga hästi teate, tegemist on Äh, küsimusega, mida tuleb käsitleda riiklikul tasandil ja selleks on sobivad kanalid, äh, riiklikud kanalid, mitte ainult Hispaanias, vaid ka teistes liikmesriikides, kõigis kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis on selleks sobivad kanalid ja tuleb äh, lähtuda õigusriigi põhimõtetest, meil on oma õiguslikud kanalid mida tuleb rakendada, et sellist nõndanimetatud äh, arvatavat kuritegevust äh, uurida ja kuritarvitamist uurida. sellised süsteemid on kõikides Euroopa liikmesriikides paigas, äh, siin ei tasuks rääkida ainult konkreetselt Hispaania juhtumitest, sama sarnaseid juhtumeid tuleb ette ka teistes liikmesriikides, kus võib-olla eiratakse õiguspõhimõtteid ja põhiseaduslikud riigid peavad lähtuvalt oma õiguslikest kanalitest teostama äh, ka uurimused. ma ei kavatse siin vastusest kõrvale hiilida, ma hea meelega vastaksin teile, ähm, nagu te ilmselt ka mõistate, kuid ähm, paraku te ei saa seda küsimust esitada see läbi sellise kanali, nagu te olete seda teinud, mina ei saa kasutada ära oma positsiooni nõukogu esindajana, et sellele küsimusele vastata. suur tänu, härra minister ja nüüd läheksime edasi küsimuse number kuus juurde. küsimuse esitaja on härra Ku-, äh, Higins, aga küsimus on tagasi võetud, mistõttu püüame jällegi äh, teha kahe küsimuse kaupa, võtame küsimused seitse ja kaheksa. küsimuse seitse esitas äh, härra Paletskis, kes ja keda täna asendab härra Padar ja see puudutab Euroopa Liidu ja Venemaa vahelist viisarežiimi ja küsimuse kaheksa esitas proua Andrikiene, keda asendab täna härra Posselt ja see küsimus käsitleb Euroopa Liidu Venemaa suhteid ja Hispaania tegevuskava. nii et härra minister, kas võiksite vastata kahele küsimusele korraga? señora presidenta entiendo proua president ma peaksin siin vastama kahele küsimusele üks nendest küsimustest viitab äh, Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisele viisarežiimile ja viisade küsimusele ja viisakohustusele Euroopa Liidu kodanikele ja Venemaa kodanikele ja teine küsimus käsitleb Euroopa Liidu Venemaa suhteid pärast äh, Stockholmi tippkohtumist ja Venemaa liitumist WTO-ga. Äh, kas ma sain õigesti aru, et pean vastama nendele kahele küsimusele? ahah, väga hea, kui sain õigesti aru, siis jätkan. mis puudutab Euroopa Liidu ja Venemaa vahelist viisarežiimi, siis nõukogu tahab, äh, tahaks teile meelde tuletada et kahe tuhande kolmandal aastal võeti kaks määrust, millega lo-, pandi paika põhimõtted transiididokumentide kohta ja ka rongi transiididokumentide kohta. kolm aastat hiljem nõukogu järe-, komisjon järeldas, et süsteem käivitus sujuvalt ja mõlemad osapooled olid süsteemi toimimisega rahul. pikemas perspektiivis kui me räägime siin Kaliningradi piirkonnast, siis pikemas perspektiivis lihtsustatud viisarežiim sõltub viisavabaduse andmise tulevastest kokkulepetest Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. pärast Euroopa Liidu ja Venemaa assotsiatsioonilepingu kohtumist justiits- ja siseministrite nõukogus arutati kahte, arutati võimalikke lisandusi seoses äh, viisarežiimiga ja kaaluti äh, reisimise muutmist lihtsamaks Venemaa ja Euroopa Liidu kodanikele iseäranis, mis puudutab äh, Kaliningradi piirkonna kodanikke ja selles samas ühises deklaratsioonis, mis vastu võeti, ütlesid Euroopa Liit ja Venemaa, et äh, tahetakse sõlmida transiidikokkulepped naaberriikidega, keda see võiks puudutada ja määrus üheksateist kolmkümmend seitse, millega on pandud paika äh, riik, reisimine maismaal võimaldab äh, paika panna kohaliku reisimise põhimõtted ja äh, selliste lepingute sõlmimine on liikmesriikide ja Venemaa otsustada. Äh, nõukogu muidugi teab, et, et siin peaksid läbirääkimised sellisel juhul toimuma Leedu ja Venemaa ja Poola ja Venemaa vahel. mis puudutab aga mis puudutab aga järgmist küsimust äh, ja Euroopa Liidu ja Venemaa strateegilisi suhteid, siis nõukogu äh, tahab teavitada Euroopa Parlamenti, et pärast äh, tippkohtumist Venemaaga Stockholmis ja äh, meil toimub järgmine tippkohtumine, Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumine äh, ka Hispaania eesistumise ajal, aga pärast eelmist kohtumist on meie suhetele antud uut hoogu ning äh, see on iseenesestmõistetav, et meie suhetes on loomulikult ka teatavaid takistusi, teatavaid raskusi Äh, teistmoodi ei saakski olla, mõnikord on meie arvamused vastakad, aga Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on laiapõhjalised, hõlmavad erinevaid valdkondi ja on väga mitmekesised, need on seotud majanduslike, kommertssuhetega ja erinevad teemavaldkonnad on omavahel väga tihedalt seotud, võtame näiteks energia, mis on seotud ka teiste valdkondadega ja mõningad äh, nendest probleemidest, mis on meie, millega me seisame silmitsi, äh, ei hõlma mitte ainult meie kahte partnerit, Euroopa Liitu ja Venemaad, vaid äh, ka teisi riike ja mõned meie väljakutsetest on lausa üleilmsed. nii et me püüame ühiselt leida võimaluse suhteid Venemaaga tugevdada, samas jäädes kindlaks seejuures oma Euroopa Liidu väärtustele mis puudutab äh, Venemaa liitumist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, siis Euroopa Liit seda toetab äh, ja ka Venemaa peab vastu võtma vajalikud meetmed, äh, et seda teha. mis puudutab Euroopa Liidu ja Venemaa uusi kokkuleppeid, partnerlust ja koostöölepingut, siis mõlemad osapooled on nõus, et meil peaks olema uus laiapõhjaline kokkulepe partnerlus- ja koostöölepingu arutelud toimusid üheksakümnendal, väga paljud äh, punktid sealt on juba aegunud, olukord on kardinaalselt muutunud viimaste aastate jooksul, nii et äh, ma arvan, et meil tuleb äh, töötada välja uus ambitsioonikas dokument me tahame selles dokumentides kajastada kõiki Euroopa ja Venemaa vahelise, Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete aspekte. meil on partnerluse koostöölepingu teemad arutelu all juba mõningates valdkondades oleme teinud edusamme, mõningates oleme jäänud pisut toppama, nagu kaubandus ja investeeringud, kuid igal juhul on oluline, et me jõuaksime kaubanduse osas, investeeringute osas ja energia osas kindlate ja tugevate kokkulepetena. mis puudutab vabakaubanduse kokkulepet, siis oleme me arvamusel, et me peaksime asuma läbirääkimistele vabakaubanduslepingu osas, kui, juhul kui see juhtub, kui Venemaa saab Maailma Kaubandusorganisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks. mis puudutab viisarežiimi liberaliseerimist, siis tegemist on väga tähtsa poliitilise küsimusega, see puudutab otseselt meie kodanikke, mõlema partneri, partnerriigi kodanikke või partneri kodanikke ja ma arvan, et selles valdkonnas oleme me ühel meelel, et me tahaksime viisasüsteemi ja viisarežiimi lihtsustada. ja ideaalmaailmas oleks tore, kui viisasid üldse poleks, aga selle eesmärgi suunas on veel jäänud palju tööd teha ja vahepealsel ajal tuleb meil saavutada õige tasakaal erinevate väärtuste vahel, stabiilsus, julgeolek, vastastikuse põhimõte, mis puudutab äh, Ukrainat, Moldovat ja Gruusiat, äh, siis äh, nende partnerriikidel on erinevad olukorrad viisarežiimide osas, kõikide olukorrad on individuaalsed, seetõttu me ei saa ennetada, kuidas Äh, olud võivad muutuda nendes kolmes riigis äh, ja kuidas võib see olla seotud äh, Venemaa viisavabaduse dialoogiga. ja nüüd siis kaks täiendavat küsimuselt härra Padar ja härra Posselt. kõigepealt härra Padar, palun oh,. Okay, thank you. Mr Posselt? kui härra Padar ei soovi, siis härra Posselt. jah, mul on üks lisaküsimus kahe kriitilise aspekti kohta. esmaks demokraatia ja inimõigused tegemist on suurte puudujääkidega, äh, mida kavatseb äh, teha, mida me kavatseme teha dialoogi raames, tundub, et praegu me liigume pigem tagasi, mitte edasi, ning teiseks energiaturvalisus, äh, kui kaugele on jõutud energiaküsimustes läbirääkimiste raames konkreetselt? Bien, eh, como usted sabe, señor diputado, lugupeetud saadik, nagu te teate, üks prioriteete, üks meie eesmärk Euroopa Liidus on energiaga varustatuse turvalisus. mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on kannatanud gaasikriisi ajal Ukraina ning Venemaa vahel kahe tuhande üheksanda aasta alguses. sellest ajast peale on energiaga varustatuse turvalisus olnud esiplaanil meie jaoks Euroopa Liidus. see on üks neist eesmärkidest, mis me peame endile Euroopa Liiduna püstitama. muidugi mõista on see seotud ka meie laiema eesmärgiga, milleks on kliimamuutuste vastane võitlus. Euroopa Liidu Nõukogu poolt on olemas strateegia energiaga varustatuse turvalisuse tagamiseks. see strateegia selle strateegia eesmärgiks on mitmekesistada varustusallikaid ning äh, ka transpordiallikaid. seega me peame laiendama oma nägemust sellest küsimusest, me peaksime vältima liiga suurt sõltuvust ning sõltuvust ühest allikast. osad Euroopa Liidu liikmesriigid on sõltuvad praegu Venemaast ja liigselt sõltuvad. muuhulgas kahekümnendal sajandil Euroopa oli väga pikka aega ju lõhestatud ning sellest tulenevalt äh, ei ole Euroopa Liidu liikmesriikide vahel äh, konkreetseid äh, äh, seoseid energia osas. kriisi käigus me nägime, et osad riigid keda see kriis ei puudutanud, ei saanud üles näidata ka solidaarsust nende riikide suhtes, kes kannatasid, sellepärast et selleks ei olnud vajalikku infrastruktuuri nii et keskpikas ja pikas perspektiivis on selle küsimuse lahendamine väga oluline. meie toetame energiaga varustatuse allikate mitmekesistamist, me toetame Nabucot, me puudutame, me toetame Nord Streami ja South Streami, neid projekte, mis puudutavad äh, Venemaad. me peame edasi liikuma nende projektide osas, me peame samuti ühise energiaturu suunas liikuma, seda praegu veel ei ole, nii et need on meie eesmärgid kõike seda on muidugi lihtsam saavutada tänu Lissaboni leppele, sellepärast et Lissaboni leppega on ette nähtud ka pädevused. ning sellest kontekstist lähtuvalt on esmatähtis, et meil oleks strateegia Venemaa suunas energiaküsimustes. ärgem unustagem, et Lissaboni lepe puudutab samuti välispoliitikat ning tugevdab meie välispoliitikat. meil on nüüd kõrge esindaja, kas pole, välispoliitika küsimustes, meil on ka teenistus välisteenistus. nii et meil on olemas Euroopa Liidust nägemus välispoliitikast ning see muudab meid tugevamaks ka poliitilistes ja majanduslikes küsimustes äh, suheldes teiste riikidega. et see on see nägemus, mida tahtsin mina jagada teiega äh, Venemaa küsimustes. me praegu oleme läbirääkimine pidamas äh, lepingu üle ning selle kokkuleppes on energiaküsimus üks põhilisi. Need läbirääkimised on alanud hiljuti. Perspekt-, perspektiivid on äh, positiivsed, loodame, et kõik läheb nii hästi kui võimalik, kuid muidugi mõista, kõik sõltub läbirääkimiste tulemustest, mis on väga keerukad ning äh, mis äh, lähtub ka laiemast kontekstist ehk siis koostööleppest. nagu ma ütlesin, on väga palju juhtunud Euroopas viimaste lepete raames Venemaa on üks riikidest, kus on samuti eh, võib-olla kõige rohkemgi muutusi toimunud. härra minister, mul on terve rida lisaküsimusi, olen neist valinud kaks. Need on küsijad, kes täna õhtul veel pole varem sõna saanud ja need jäävad ka kaheks viimaseks küsimuseks täna õhtul. Sii-, nii et kõigepealt härra Soonik pani przewodnicząca! Ja... Mm, suur tänu proua president! küsin mis puudutab küsimust number üheksa mille pidin ma esitama proua Marku Naite nimel ja mis puudutas äh, Vene tuumaelektrijaama mida, mis on kavas ehitada piiri lähedale. Tšernobõli kogemus on selline, et me teame, millised riskid sellega kaasnevad, kas nõukogu ei kavatse seda küsimust tõstatada, see on väga tähtis meie jaoks. Was... suur tänu, härra Soonik, me tegelikult arutasime endiselt eelmist küsimust, nii et äh, minister otsustab. nüüd härra Semke küsimused seitse ja kaheksa siiski Więc ja bym chciał wrócić do pytania numer 7. Mina tuleksin tagasi küsimuse seitse ja küsimuse kaheksa juurde, mis puudutasid suhteid Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. härra minister ütles, et need suhted peavad tuginema teatud väärtustele ja kui see nii on, siis on Euroopa Liidul sel-, teatud kohustused nende suhtes, kes võitlevad inimõiguste eest Venemaal ja minu küsimus on järgmine, kas liikmesriikide poliitikas äh, toetamaks inimõiguste kaitseid Venemaal ei oleks võimalik neile lihtsustada viisa saamist, oleks väga hea, et inimõiguste kaitsjad võiksid äh, kiiresti, kergesti saada Euroopa Liidu viisasid. suur tänu! härra minister, kui olete valmis vastama. Bien, en relación con la intervención sobre el tema de la seguridad nuclear. suur tänu, mis puudutas äh, tuumaohutust vastutus tuumaohutuse eest lasub liikmesriikidel ja rahvusvahel- ja seda sätestavad rahvusvahelised äh, at-, Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri sätted, poolt sätestatud sätted. nõukogu on seisukohal, et lepingupooled, kes äh, kes on seotud tuumajaama ehitamise projektiga, nendega tuleb konsulteerida. rahumeelse tuumaenergia kasutamise projektides peab olema, peavad olema sätted äh, tuumaohutuse ja kodanike tervise ja ohutuse kaitse kohta. selle küsimusega tegeldakse regio-, regulaarselt Euroopa Liidu ja Venemaa dialoogi raames energia vallas millised võiksid olla tagajärjed rahvusvahelises plaanis? nõukogu täheldab, et Valgevene on allkirjastanud lepingu, milles hinnatakse piiriüleseid mõjusid, nii keskkonnamõjusid kui keskkonnariske. nõukogu on seega seisukohal, et keskkonna hindamise Äh, ülesanne rajab projekt, rajaneb toit, projekti autoritel. me oleksime soovinud, et Venemaa oleks seda vaba, seda teinud vabatahtlikult vastuseks äh, teie küsimusele inimõiguste kohta suhetes Venemaaga. inimõiguste te-, vallas leiab aset dialoog ja inimõiguste kaitse või inimõiguste rikkumise hukkamõist on vajalik kõikjal, kus toimub inimõiguste rikkumisi. see on inimõiguste rikkumised hukka mõista, on moraalne kohustus. peame seda tegema ka siis, kui need rikkumised toimuvad Euroopa Liidu sees. seos inimõiguste ja viisapoliitika vahel on samm, mida hetkel on raske astuda. sest käimas on üldised läbirääkimised viisade valdkonnas ning nende üldiste läbirääkimiste kontekstis on võimalik öö, otsida viise, kuidas lihtsustada viisade andmist. praegu on käimas väga laiaulatuslikud läbirääkimised. ja ma arvan, et just läbi selliste läbirääkimiste on võimalik saavutada parimaid tulemusi. ja see annab ka Euroopale ja eurooplastele äh, parima tagatise, et äh, äh, tuginetakse jagatud väärtustel, et neid jagavad ka teised kodanikud, mitte ainult Euroopa Liidu kodanikud. suur tänu, härra minister. Äh, vastamata küsimused ajapuudusel saavad kirjaliku vastuse ja infotund on seega lõppenud. mul on ka veel üks teadaanne. olen saanud Euroopa Rahvaparteilt ning äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt taotluse nim-, nimetamiste kohta komisjonidesse ja delegatsioonidesse, need tuuakse ära käesoleva istungi protokollis kui nende kohta kommentaari ei esitata enne protokolli kinnitamist, siis loetakse nad kinnitatuks. järgmine